taotlus konsultatsiooniks, mis on esitatud regioonide komiteele äh, Action Plan on Urban Mobility ja me paneme selle hääletusele, see on nimeline hääletus, palun. Is... hääletus on alanud. nimeline hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. proua Estrela, palun. Ontem deixei aqui o meu cartão de voto verifi-. vabandust. kui ma täna hommikul siia tulin, ilmnes, et minu hääletuskaarti siin ei ole, ehkki ma jätsin selle eile siia, nii et minul puudub hääletuskaart ja ma ei saa hääletada. palun teil, proua president, informeerida vastavaid talitusi, et nad kontrolliksid, mis on tehtud minu hääletuskaardiga, ma võtsin selle eile kaasa, aga nüüd seda ei ole. aitäh jah, aga on ju ka olemas asenduskaarte, te saate lasta endale selle nüüd tuua, muid võimalusi vist praegu ei ole. Lähme edasi ja härra Onesta raport lihtsustatud menetlus kodukorra muutmine seoses petitsioonide menetlemisega, sõna saab härra Krauli, palun. aitäh Äh, võtan sõna kodukorra punkti sada seitsekümmend äh, koha pealt. Äh, ma soovin, et Onesta raport edasi lükataks, sest esimeste konverents käsitleb praegu seda küsimust seoses meie koja menetluste reformimisega. esimeste konverents arutab väga spetsiifilisi küsimusi, millega tegeleb ka Onesta äh, härra Onesta oma raportis. viiendal märtsil toimub neil järgmine kohtumine, seetõttu palun Onesta raporti hääletus edasi lükata kuni äh, teise märtsi nädalani, mil toimub äh, osaistungjärk äh, Strasbourgis. suur aitäh! suur aitäh! ma võtan, luban ühe sõnavõtu selle taotluse poolt ja ühe selle taotluse vastu. härra Onesta kõigepealt. jah, lugupeetud president üritagem nüüd konkreetselt rääkida. see raport muudab meie kodukorda või täpsustab seda õigemini selles osas, mis puudutab petitsioone meie petitsioonide komisjonilt, kuidas need äh, vastu võetakse, kuidas nende kohta informatsiooni äh, antakse nii edasi, selle osas äh, hääletati vastavas komisjonis poolt, üks hääl oli võib-olla vastu, kuid üks artikkel selle osas me otsustasime täpsustada, et kui Lissaboni leping jõustub ja kui jõustub, ning äh, kui petitsioonid, mis ei ole mõeldud mitte parlamendile, vaid Euroopa Komisjonile, te teate, tegemist on selle miljoni allkirja petitsiooniga, äh, siis sellisel juhul äh, ainult informeeritakse meid. ma usun, et see artikkel, kuna viidatakse hüpoteetilisele olukorrale, võib tekitada probleeme. mina võin leppida sellega, et see lükatakse edasi viiendale märtsile või kas või sellega, et see jäetakse välja, kuid see, mis oleks äärmiselt, äh, sellest oleks äärmiselt kahju, kui me ei vaataks üle oma sise-eeskirja ja see võib ju tuleviku jaoks probleeme tekitada. kas keegi soovib äh, kõnelda? kas keegi veel soovib sõna, ükskõik siis, kas selle taotluse poolt või vastu? näib, et mitte. sellisel juhul me hääletame, kes on poolt, et lükata hääletus edasi, kes on selle poolt? suur aitäh, kes on vastu? ja erapooletuid? selgelt vastu võetud, seega see hääletus lükatakse edasi. Läheme edasi. proua Madurelli raport, lihtsustatud korras hääletamine, Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri käsitlev ühenduse õiguslik raamistik, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja selgelt vastu võetud, õnnitleme proua Madurelli. edasi härra Morioni raport. Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni parandused. jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud ning ka see raport on selgelt vastu võetud. palju õnne härra Morionile. edasi. proua Kinnoki raport, eriline tähelepanu lastele Euroopa Liidu välistegevuses. jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ka proua Kinnoki raport on vastu võetud palju õnne raportöörile. edasi härra Kodini raport. direktiivi kaks tuhat kaks murd neliteist murd EÜ kohaldamine. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? ja ka see raport on vastu võetud, palju õnne härra Kotinile. edasi proua Toia raport Sotsiaalmajandus. ma saan aru, et äh, proua Toia soovib esitada suulist muudatusettepanekut lõikele kaksteist. proua Toia. Grazie, presidente. jah, suur tänu. ma pakun välja, et lõikele kaksteist lisataks Uh, components of uh, ning uh, me jätaksime välja kolmanda sektori selle lõike lõpust. kas, kas on keegi vastu? ei ole. sellisel juhul paneme me parandatud ettepaneku nimelisele hääletusele. proua Toia raporti nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud proua Toja raport on vastu võetud, palju õnne! me läheme edasi proua Tsambasi raportiga, mis puudutab vaimset tervist. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile edasi härra Georgi raport riiklik energiatõhususe tegevuskavade järelmeetmed ja esimene hinnang. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile. edasi proua Meigeles Ramosi raport rakendusuuringute ühise kalanduspoliitika valdkonnas. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. õnnitleme proua raportööri. edasi proua Sederschildi raport Euroopa teenuseosutajate kutsekaart aga enne, kui me läheme hääletamise juurde, soovin ma sõna anda raportöörile. proua Scheidersöld, Sedersöld. ma olen olnud siin äh, pikka aega ja ma tean, et inimesed oleksid äh, rõõmsad, kui ma ei räägiks äh, kaks minutit ja muide, see ongi näide sellest, kuidas me kogu aeg püüame protseduure lihtsustada, lihtsustada oma kodanike elu, teha neile lihtsamaks ettevõtte asutamisega üle piiri liigutamise. tegemist on kampaaniaraportiga ja mul ei ole tegelikult ka midagi lisada. suur aitäh, me avame sellisel juhul nimelise hääletuse, mis puudutab proua Sederschildi äh, raportit, hääletus on alanud kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud ning proua Sederschildi raport on vastu võetud. palju õnne raportöörile! kolleegid, mul on hea meel teile teatada, et täna on meie juurde tulnud parlamendisaadikud Mongoolia parlamendist ning äh, teisedki Mongoolia delegatsiooni saadikud, äh, nad on äh, rõdul ja on juba võtnud istet